sellega oleme istungi lõpetanud, täna, tänase istungi protokoll eh, esitatakse teile peatselt ja kui vastuväiteid ei ole, eh, siis eh, lisatakse ka seal täna vastu võet-, sinna ka täna vastu võetud otsused. härra Odi, Odi soovib veel sõna saada. jah, president ma võtan sõna tuginedes kodukorrale, mille artiklit ma täpselt ei mäleta, mis näeb ette, et Euroopa Liit, äh, kui me võtame kui me võtame vastu riigijuhte, kuidas me käitume, meil käis siin hiljuti Tuniisia riigijuht, äh, samuti Iisraeli president härra Simon Peres äh, ja siin ei peetud reeglitest kinni. ma tahaksin teada, hümni ei mängitud. härra Odi, te unustate ära äh, selle konkreetse kodukorra artikli, millele te viitasite, mina ka ei mäleta, äkki me oleme seda muutnud. Äh, igatahes äh, istung on nüüd lõppenud ja kena nädalavahetust